siin ju mainiti erinevaid valdkondi, kus on äh, eriti suur rikkumiste arv ning nendele peamegi keskenduma. aitäh. järgmine päevakorrapunkt. inimõiguste, demokraatia ja õigusriigiga seotud rikkumisi käsitlevate resolutsioonide ettepanekud. esimene teema on Rwanda ja esimesena annan sõna autor härra Corraole, palun. Thank you, madam.